järgmiseks suuline küsimus ühtse põllumajanduspoliitika lihtsustamise kohta. meil on kolm autorit, härra Nikolson ei ole kojas hetkel. seega annan kõigepealt sõna härra Tessile Ja, Dank, frau präsidentin! palju tänu, proua president, austatud härra volinik Tšiolus, mul on väga hea meel, et te äh, täna tulite siia küsimusele vastama. Euroopa Parlamendis äh, me äh, toetame vastu võetud resolutsiooni. kahtlemata ei ole lihtne resolutsiooni ellu viia, aga ma palun teid, härra volinik, et põllumajanduspoliitika uut suunda välja töötades peaksite silmas ka meie resolutsioonis esitatud seisukohti. ma ei tahaks siin no, pikalt kurta, põllumeestel on väga palju muresid seoses teie ettepanekutega esimese samba osas. kardetakse, et bürokraatia mitte ei vähene, vaid hakkab hoopis vohama härra volinik Tšiolos, bürokraatia eest ei saa süüd, süüdistada ka Euroopa Liitu, et väga suur osa sellest on tulnud ka liikmesriikidest endist ja seetõttu me peame koos reforme läbi viies tegema kõik selleks, et reformid oleksid seotud võimalikult väikese bürokraatiaga, et neid oleks lihtne ellu viia, et põllumajandustootjad tõepoolest saaksid pühenduda oma põhitegevusele eh, ja eh, et nad ei peaks nägema vaeva seaduste läbilugemisega, et arvestada kõiki nõudeid. põllumajandustootjatele on pandud nii palju kohustusi, nad peavad täitma nii palju nõudeid, eh, et see raskendab nende põhitööd ja äh, praegu oleneb teist, kas teist saab esimene volinik, kes eh, tõepoolest võib eh, oma ametiaja lõpus öelda, et tal on õnnestunud bürokraatiat põllumajanduses vähendada. Eh, raportöörina pakun ma teile välja, et me teeksime koos ühiselt tööd selle eesmärgi saavutamiseks. tänan. aitäh ja nüüd teine autor, härra Laian, palun aitäh, äh, proua president, volinik, väga hea on täna teid siin näha. selgelt äh, see bürokraatia vähendamine äh, ühtses põllumajanduspoliitikas lihtsustamine on peamine järgmise reformi eesmärk, sest et näiteks Šotimaal on paljud farmerid vihased bürokraatia peale ja selle karistuste süsteemi peale Äh, rahva ra-, riigi raha muidugi tuleb äh, korralikult kulutada, see peab, siin peab toimuma täielik audit, äh, siin ei ole kahtlust, aga on suur proportsionaalsuse puudus hetke karistuste süsteemis nii liikmesriigi tasandil kui ka põllumeeste tasandil ja see on küsimus, mida, millega reform peab tegelema hakkama. Šotimaa farmereid hetkel karistatakse nende väikeste vigade eest kohati väga suurte trahvidega. alates maist on inspektsioonid äh, tihenenud ning üha suuremaid karistusi jagatakse. Äh, Šoti valitsus kahjuks süüdistab teid, härra volinik, selle konkreetse meetme eest, selle eest, et need inspektsioonid ning karistussüsteemid on muutunud rangemaks. veel üks selgitus võib aga olla ka see, et Euroopa Liidu audiitorid ning komisjoni audiitorid äh, pidid äh, tulema Äh, Šotimaale inspekteerima oktoobris ja novembris ning äh, võib-olla, et Šoti valitsus äh, sattus veidi paanikasse ning need tohutud trahvid ja kohutavad karistused, mis on viimase aasta jooksul kehtestatud, on vastus nendele muredele, et ehk siis, kui audiitorid tulevad oma inspektsiooni tegema Šotimaal, selgub, et asjad ei ole korras. me oleme vaadanud ka üle lahe oma kolleegide Eh, suunas Põhja-Iirimaal ja kindlasti minu kolleeg Nikolson saab ka paar sõna siin öelda. Ja oleme uurinud nende valitsuse saatust, kes on nüüd saamas tohutut eh, eh, karistust reeglite valesti tõlgendamise eest, nii et see võib ehk olla ka põhjuseks, miks selliseid meetmeid Šotimaal on rakendatud. härra volinik, kas te saaksite selgitada, kas teie olete tõesti see, kes on vastutav selle uue süsteemi eest Šotimaal? ja äh, kui me äh, ja millal me saame teada nende audi-, auditite tulemuse, mis on toimunud selle aasta oktoobris ja novembris. nüüd annan sõna härra Nikolsonile. Äh, aitäh, proua president, vabandan, et see ei ole tõesti tavapärane, et ma ei ilmu kohale, kui mul on kõneaeg. ütleksin, et koda kindlasti teab, et minu Äh, rap-, kolleegi härra Ashfordi ra-, raport ühtse põllumajanduspoliitika lihtsustamise kohta võeti eelmisel aastal vastu, äh, see, need karistused, mis on kohus, kehtestatud Euroopa põllumeestele, on minu arvates muutunud äh, liiga koormavaks ning tõesti seab ohtu selle aja, mis nad pigem peaksid kulutama põllupidamise peale Äh, olen alati nõudnud, et ühtse põllumajanduspoliitika reform peaks olema, äh, selline eesmärk peaks olema lihtsustamine. ja see, mis me nüüd saame, ei ole mitte see, me saame rohkem bürokraatiat ja kui me räägime siin esimese samba puhastamisest, siis mis see tähendab, see tähendab, et tuleb rohkem bürokraatiat äh, põllumeestele tuleb veel rohkem paberimajandust, rohkem inspektsioone ja just sellist asja nad ei taha. me tahame, et iga põllumajanduslikku talupidamist inspekteeritaks korra, sellest peaks piisama. ütlen äh, komisjonile, et meil on praegu piisavalt vahendeid ristvastavuse koha pealt, meil ei ole vaja mitte mingisugust suuremat rõhutamist selle konkreetse seisukoha koha pealt ja ma palun teilt nende inimeste nimel, kes üritavad toitu toota, räägime siin toidu tarnekindlusest Euroopast. kui me tahame sellist kindlust, siis jah, seda me teile pakume, me anname teile toidu turvalisuse, aga lubage põllumeestel seda toitu nüüd toota. ja nüüd jätkates sealt, mida ütles just härra Laian, minu põllumehed Põhja-Iirimaal mm, on saamas äh, kuuekümne miljonist trahvi, keegi ei saa siin väita, et need kaardid, mis loodi aastaid tagasi, on täiesti täiuslikud, aga keegi ei saa öelda, et Iiri Vabariigis on need kaardid tunduvalt paremad. miks meil selline asi toimub, miks meil on need kohutavad meetmed äh, meie farmerite vastu, kui nad neid ei taha, äh, ei vaja, nemad tahavad ainult head toitu toota, aitäh! aitäh, nüüd on sõna volinikule küsimusele vastamiseks. proua president, daamid ja härrad. esiteks tahaksin anda mõned vastused teie esialgsele küsimusele, mis puudutab lihtsustamist. see on selline teema, mida ma, nagu ma olen korduvalt öelnud, on äärmiselt oluline teema ja mis äh, kindlasti võetakse arvesse ka ettevalmistatavas määruses. alustaksin teie küsimuse esimese äh, aspektiga, mida komisjon juba teinud selleks, et äh, lihtsustada talunike elu? kui me vaatame seda, mis viimastel aastatel on tehtud, siis on vastus lihtne, komisjon on juba päris palju lihtsustamiseks ära teinud. komisjon ju on juba toonud sisse palju meetmeid selleks, et lihtsustada põllumeeste elu märtsis kaks tuhat üheksa esitles komisjon Äh, lihtsustatud C ÜPP teatist ning äh, siin tuuakse välja meetme, mida on juba aastaid rakendatud ning näitab, milliseid vähendamisi on saavutatud äh, administratiivkoormuse vähendamiseks. ma ei hakka kõiki neid tulemusi kordama, aga toon paar näidet. kahe tuhande seitsmenda aasta nõukogu määrus, mis puudutab turu ühtset organiseerimist põllumajandussektoris ühtset turukorraldust, mis äh, loomulikult saavutas äh, suu-, äärmiselt suure bürokraatia vähenemise. Äh, ühtse põllumajanduspoliitika rakendamises. ning see ühtne turukorraldus, tema eesmärgiks ei olnud muuta aluspoliitikat, vaid korraldada reeglid selleks, et ühtse põllumajanduspoliitika reeglid oleksid lihtsamad, paindlikumad, neid oleks vähem keeruline rakendada lihtsustamine oli ka üks peamisi põhjusi äh, komisjoni põllumajanduspoliitikal tervisekontrolli taga, mis lihtsustab äh, sätteid ühtsemate makses, ühtse makseskeemi jaoks ning äh, muudab kahe tuhande kolmandal aastal vastu võetud ühtset põllumajanduspoliitika ning et illustreerida saavutusi, tahaksin tuua Äh, bürokraatia vähendamise näitajad Euroopa Liidus, selle programmi kontekstis on viidud läbi mitmeid hinnanguid ning tulemused näitavad, et halduskoormus põllumajanduspoliitikas on vähenenud kolmkümmend kuus protsenti, mis on ähm, tunduvalt rohkem sellest eesmärgist, mis seati ehk kakskümmend viis protsenti. Äh, äh, tehti kolmkümmend üheksa ettepanekut lihtsustamiseks ja minu eelkäija juba sellele vastas, kolmteist liikmesriiki pakkusid need välja aprillis kaks tuhat üheksa ning äh, osa nendest kolmekümne üheksast ettepanekust on ka äh, kahe tuhande üheksanda aasta lõpus, kahe tuhande kümnenda aasta alguses rakendatud. komisjon on just võtnud vastu lihtsustuspaketi, mis puudutab otsemakseid. ja seda on esitletud ka nõukogule ja parlamendile. nüüd teine osa, komisjon on algatanud uuringu halduskoormuse osas, mis tuleneb äh, maaelu arenguprogrammide äh, rakendamisest ja seda kasusaajale. see uurimine viidi läbi kahes äh, kategoorias ning selle tulemus, äh, uuringu tulemusi kasutatakse, kui me mõtleme ühtse põllumajanduse peale, poliitika peale pärast aastat kaks tuhat kolmteist ning tahaksin teid informeerida, et äh, see programm tähendab, mis tähendab, et äh, põllumajanduse peadirektoraadi esindajad käivad äh, taludes, see jätkub ka selle programmi alusel. see annab meile otsekontakti realiteetidega koha peal ning siis me saame kasutada neid kogemusi ka järgnevates sammudes. Teie küsimuse järgmine osa, kuidas komisjon võtab arvesse parlamendi ettepanekuid äh, töötades põllumajanduspoliitika nimel pärast aastat kaks tuhat kolmteist, siis kinnitan teile, et see küsimus äh, on mulle väga südamelähedane, võtame arvesse kõiki neid analüüse, mis on juba tehtud selleks, et asju lihtsustada ning võtame arvesse ka ettepanekuid äh, muid ettepanekuid, me tahame saavutada suuremaid garantiisid maksumaksjale selleks, et äh, rahasid paremini kasutataks ja me oleme avatud kõikidele tehnilistele ettepanekutele, mis teie poolt võiksid tulla. detsembri alguses äh, äh, olen ma eelarve kontrolli komisjonis ning ka seal minu käest küsitakse, mida komisjon teeb selleks, et äh, maksumaksja raha kasutataks korralikult. komisjon rakendab ainult neid reegleid ja määrusi, mis nõukogu on vastu võtnud, tihti ka koos parlamendi arvamusega. komisjon ei ole ju see, kes mingisuguseid haldusülesandeid siia lisab, komisjon saab ainult rakendada nõukogu määrusi, mis on juba jõus. ning ma saan teile garanteerida, et tulevikus ei tee me ettepanekuid, mis asjad keerulisemaks muudavad, vaid muudame põllumajanduspoliitika usaldusväärsemaks. põllumeeste peamiseks rolliks on toita toot-, toitu toota. Need on põllumehed, kes ka töötavad loodusvaradega ning just selle tegevuse tõttu põllumajanduspoliitika ongi selle poliitikaga seotud. küsimus, mida me teeme pärast aastat kaks tuhat kolmteist Äh, paralleelselt seadusandlusega selleks ajaks olen otsustanud organiseerida äh, grupi komisjoni ja liikmesriikidega, et paralleelselt äh, seadusandliku paketi loomisega kindlustaksime me ka selle, et me ei lisa siia bürokraatiat, vaid lihtsustame asju. aga nagu ütles härra Josh Lyon, siis tihtipeale see büro-, bürokraatia, mis põllumehel on, ei tulene mitte komisjoni tegevusest, vaid äh, siin on ka liikmesriik kaasatud. ja need äh, rakendused tihtipeale erinevad liikmesriigiti ja komisjon ei saa siin midagi lihtsustamiseks ära teha, komisjon on juba päris palju lihtsustanud ning äh, teeme seda kindlasti ka edaspidi Äh, ja nüüd küsimus, mida me teeme vastavalt sellele määrusele, äh, mis ütleb, et kui farmerid ei va-, ei ole vastavuses ristvastavusega, siis äh, rakendatakse karistusi. küsimus on selles, et kui te nendele reeglitele ei vasta, siis äh, Äh, ristvastavus ei ole ju mingisugune reegel, mis siia lihtsalt lisatakse, see on Euroopa Liidu seadusandlus, mis on üle võetud rahvusriiklikku seadusandlusesse. detsembri alguses saavad valitsused rohkem infot äh, siis, kui äh, komisjon on selle auditi tulemused kätte saanud. The... suur tänu ja nüüd me anname sõna fraktsioonide esindajatele. aga praegusel hetkel on veel probleem Äh, ekraanidega. ja sellepärast ma annaksin kõigepealt härra Dantanile äh, sõna, kes räägib Rahvapartei nimel. tänu, äh, proua president, volinik teie räägite täiesti vabalt prantsuse keelt, teate, mida tähendab Prantsusmaa E, ja sellepärast te saate ka aru sõnast, mida tähendab alisien. Te räägite siin visioonidest, te ütlete, et komisjon on üritanud e, e, menetlusi lihtsustada. tegelikult on siin kaks aspekti. üsime, üks on see, et palutakse abi ja tõepoolest abi andmine on aastate jooksul lihtsustunud. aga siis on need piirangud, mis seotuvad ristvastavuse kohustusega, kus tuleb esitada raporteid kõikide asjade kohta, mida talumees teeb ja kui sa selles aruandes vea sisse lased, siis sind karistatakse me peame leidma lahenduse sellisele karistamisele. Teie siin eh, rääkisite, et tulevikus eh, kavatatakse muutusi ühtses põllumajanduspoliitikas ja loomulikult need ka tulevad on vaja meetme, on vaja mõõdikuid, mida saab kontrollida Eh, hakatakse vaatama, kas toimub korralikult eh, eh, külvikorra vahetus, see on kõik teaduslikult põhjendatud. aga möödunud nädalal me rääkisime ka sellest, mida liikmesriigid peavad tegema, tõepoolest, komisjonil on õigus, liikmesriikidel on palju teha aga eh, paistab, et liikmesriigid ainult otsivad põllumeeste juures vigu. kas me ikkagi ei saaks midagi parandada? sest et paistab, et liikmesriigid lähevad liiga kaugele ühenduse õiguse rakendamisel. Nad eh, kasutavad selliseid meetmeid, mida tegelikult ei ole vaja, nad eh, Äh, ja, ja mida te selles osas ette võtate, et ähm, liikmesriikide ähm, sellist erksust äh, peatada? nüüd järgmisena äh, härra Kapulas, suur tänu, lihtsustatud ühtne põllumajanduspoliitika on asi, millest me oleme rääkinud aastaid, aga tegelikult rakendamise jooksul, rakendamise osas ei ole väga palju saavutatud. komisjon on teinud ära suure töö, kuid ma tahaksin öelda sotsiaaldemokraatide nimel, et lihtsustamist ei tohi vaadata sellisena, et eh, lihtsustamine tähendab eh, nii-öelda köie lõdvaks laskmist, et eh, riik, et avalikkuse raha kulutatakse kuidas tahes, vaja, vaja on läbipaistvust aga praegusel hetkel, kui me nüüd mõtleme ühtsele põllumajanduspoliitikale pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat, siis just läbipaistvus on see, mida me saame suurendada E, me peame mõtlema ka, milline on üldse põllumajanduspoliitika arhitektuur. E, selle kohta avaldati aprillikuuses dokument ning öeldi, et põllumajanduspoliitika aluseks jääb kaks sammast. E, ma tahaksin tuletada siiski meelde Äh, komisjonile, et te peaksite võtma arvesse meie märkusi, peab olema õige kriteerium otsemakseteks ja me peame kaitsma äh, mahajäänud äh, regioone, peab olema diferentseeritud kontroll, see Eh, tähendab seda, et mingit lihtsustatud ühesugust süsteemi olla ei saa. Eh, teie räägite lihtsustamisest, aga aga eh, te räägite sellest mõistmata, et praegusel hetkel on vaja muuta kogu olemasolevat arhitektuuri. ja mulle tundub, et see jutt, mida te meile praegu rääkisite, oli väga üldine. ma loodan, et tõepoolest eh, te võtate arvesse nende inimeste tahet, kes tahavad tõelist lihtsustamist, mis oleks tõhus. suur tänu, nüüd eh, härra Raimers, eh, proua Raimers, kaks minutit. proua president, härra volinik, austatud kolleegid. võitlus bürokraatia vastu, seaduste lihtsustamine on Euroopa Liidu kõikides poliitikavaldkondades kõige tähtsamaks prioriteediks see on oluline kogu parlamendi töös, ainult niimoodi me saavutame selle, et maksuraha kasutatakse õigesti eh, ja poliitilised otsused jõuavad inimesteni. just seetõttu on põllumajandussektoris väga oluline, et niisugune lihtsustamine tõepoolest jõuaks põllumajandustootjateni. Eh, nemad peavad tegelema põllumajandustoodanguga ja mitte seaduste lugemisega praegusel ajal, kus meie kohalike omavalitsuste eelarved jäävad järjest äh, kõhnemaks, peame me hoolitsema selle eest, et neile ei pandaks täiendavat koormust peale selle peame me hoolitsema ka selle eest, et karistused oleksid proportsionaalsed, et nad vastaksid rikkumise raskusele. jätkusuutlik ja tõhus poliitika on selline poliitika, mis eh, paneb rõhku nõustamisele ja mitte karistamisele. seetõttu me peaksime looma oma põllumajandustootjatele stiimuleid, eh, et nad oleksid huvitatud nõuetele vastamisest Äh, ainult sellisel juhul on meil võimalik äh, arutada uue põllumajanduspoliitika üle. just neid aspekte tuleb arvestada. me ei tohi luua topeltkontrolle, topeltdokumente. alles sellisel juhul annab poliitika tõepoolest omalt poolt panuse äh, edasiminekuks. me peame töötama omavahel koos ja mitte üksteise vastu. tänan ja nüüd roheliste nimel Alan Smith. president, suur tänu. E, roheliste nimel ütleksin ma e, seda, et ma e, õnnitlen komis-, volinikku, et ta tuli meie juurde täna õhtul ja tegelikult selle tänase diskussiooni aluseks on resolutsioon, aga vaadakem lõikeid viiskümmend kaks kuni viiskümmend kolm. mulle tundub, et et ikkagi meil on äh, raskusi selles osas, kuidas terves Euroopa Liidus äh, talumehed saavad aru, mida ristvastavus tähendab ja ma arvan, et meil on vaja tunduvalt suuremat äh, selgust selles osas, sellepärast et talumeeste jaoks on väga tõsiseid järelmid sellel ja mul on eh, tõepoolest väga hea meel, et te eh, mõtlete eh, määruste koostamisel, aga peab mõtlema ka, kuidas nad on koostatud, sest et me ei saa kedagi karistada selle eest, et keegi teine on astunud üle seadustest ja tegelenud pettumisega. nüüd, mis puudutab kuuekümne kuuendat lõiget, siis ma tahaksin teada, kuidas Eh, teie eh, suhtute sellesse, et me oleme kutsunud üles rakendama eh, kolmeaastast moratooriumit selle ristvastavuse suhtes sellepärast, et praegusel hetkel liikmesriigid on raku-, rakendanud ebaproportsionaalset äh, lähenemist, süsteem on mittepaindlik. palun tehke midagi. ja nüüd ECR-i e nimel äh, härra Ashworth Uh, aitäh, proua president uh, härra volinik, mina kirjutasin esialgse raporti ja seal ma rääkisin uh, väljakutsetest, mis põllumajanduse ees seisavad ning rõhutasin neid viise, kuidas ühtne põllumajanduspoliitika peab muutuma selleks, et nende väljakutsetega toime tulla. raportis pöörasime tähelepanu asjaolule, et paljud põllumajanduse sektorid ja just eriti elusloomade sektor on praegu suurte majandusraskuste ees ning on äärmiselt vajalik muut-, alandada seda koormat eh, nii ajaliste kui rahaliste kulude osas, mis põllumajand-, põllumeestel on. Eh, see tuleneb ebavajalikust ja ebaproportsionaalsetest külgedest ühtsest põllumajanduspoliitikast. tõin palju näiteid sellest, kuidas määrused ja, ja karistused on ebaproportsionaalsed ja tihtipeale ka ebaausad rääkisin sellest, et on vaja viia läbi äh, mõjuhinnang, et on vaja rohkem harmoniseerida inspektsioonistandardeid ning tegin ettepaneku, et ei ole mingit põhjust, miks eneseregulatsioon ei saaks edukalt olla kasutatud ka põllumajanduses ja äh, nõudsin, et äh, muutuks ühtse põllumajanduspoliitika kultuur. loomulikult ma saan vaja, aru äh, äh, rahalise äh, integriteedi vajadusest, aga Kontrollikoda tegi täiesti selgeks, et äh, liigne keerukus on tihti olnud probleemi aluseks ja ma saan ka aru, et määruste haldamine ja tõlgendamine on äh, ühes, on erinevates riikides äh, väga erinev aga pärast seda, kui ma raportit kirjutasin, olen ma näinud, et mitmed äh, valitsused ja ka põllumajandusorganisatsioonid on nõudnud, et äh, ühtset põllumajanduspoliitikat lihtsustataks. nii et äh, volinik, nüüd kui me räägime läbi ühtse põllumajanduspoliitika reformi osas, on kõige parem aeg näidata, et me saame tööstust aidata, mitte aga takistada neid ebavajaliku bürokraatia ja kuludega ma olen veidi hämmeldunud, ma saan täielikult aru nendest sammudest, mille te olete ette võtnud, aga olen hämmeldunud, et eh, see ei ole jõudnud põllumeesteni seal riigis, kust mina tulen. aitäh! aitäh, ütlen seda ainult ühe korra tegemist on äärmiselt olulise debatiga, meil on suur hulk äh, sõnasoove vaba mikrofoni sektsioonis ja tahan nendest võimalikult palju äh, ka võtta, aga kui ma seda teen, siis palun, et kõik teie teised peaksite kinni oma kõneajast, sest et muidu me ei jõua istungiga südaööks ühele poole ja seda me peame tegema. järgmiseks on minu kõnelejate nimekirjas härra Ferreira kaheksa pooleks minutiks. aitäh, proua president mais äh, hääletasime me resolutsiooni osas, mis lihtsustaks ühtset põllumajanduspoliitikat ning siis pöörasime tähelepanu asjaolule, et äh, lihtsustamine ei tähenda seda, et me to-, hakkame siin äh, lõhkuma turukorraldussüsteeme. resolutsioon pööras tähelepanu sellele, et neid asju ei tohiks teha. kuus kuud hiljem on tõsiseid põhjuseid mureks. hiljutine komisjoni teatis toob selle veel paremini välja. traditsioonilised turukorraldusmeetmed, avalik sekkumine ja nii edasi, neid süsteeme ei tohi lõhkuda ettekäändel, et asju lihtsustatakse. me peame, kui me teeme seda, siis äh, ident-, äh, muudame intentsemaks äh, kesksuurusega põllumajandust Euroopas. me oleme siin teinud palju äh, ebavajalikke asju, me peame näiteks muutma karistuste süsteemi. me ei tohi karistada põllumehe asjade eest, mille eest nemad tegelikult ei vastuta äh,. igasugused äh, süsteemid, mis karistavad põllumehi, on asjad, mida me peame tõsisemalt uurima aga ühtne põllumajanduspoliitika kui tervik vajab tõelisi muudatusi, me peame tugevdama sekkumise võimalusi, meil peavad olema õiged instrumendid nagu kvoodid ning tootmisõigused igas riigis, kus me lihtsustamist räägime, peaks meil olema õigus toota ning õigus saada toitu, need on lihtsad asjad, lihtsad põhimõtted, miks need seal sees ei ole? peame ületama äh, ta, äh, tasakaalu puudumise riikide toodete, tootmissüsteemide vahel, kõik asjad saab ju tuua tasakaalu ja see peaks olema põhimõte. nii et meil oleks korralik turg ning korralik konkurents. me ei saa siin muutuda üliliberaalseks, sellega on olnud väga halvad tulemused, paljud väiksed ja keskmise suurusega põllumehed on sattunud raskustesse, saagid on vähenenud, hinnad on vähenenud ja paljud riigid ei tooda üldse enam nii et eh, me peame tööd tegutsema põllumeeste huvides, eriti väike ja keskmise suurusega põllumeeste, et nad saaksid jätkata tootmist. peame asju lihtsustama, aga seda nii, et me aitame põllumehi ja suurendame toodangut, sest et eh, muidu me jätkame ainult võitlust samas äh, lahingus. härra Pahtun, palun. aitäh, proua president. ühtse põllumajanduspoliitika raporti suure osa Äh, illustreerib enamik asju, mis on variandis kaks, ma eeldan, et see on ka komisjoni poolt eelistatav variant. ma olen mures sellepärast, et äh, on vähe selgust ja graafik äh, vastuvõtmiseks, kas me peame otsustama selle ära enne, kui me oma ettepanekud oleme täpselt paika pannud. ma kardan, et põllumeestel tulevad suured koormad, kuigi raport nõuab lihtsamat, konkreetsemat toetusskeemi, kaasa arvatud ristvastavuse reeglite lihtsustamist raport keskendub väikestele aktiivsetele farmidele, kuigi ei defineerita, kuida-, kui, mis, kui suured nad on ja kuidas seda mõõdetakse ning äh, seiratakse. kaks äh, sammast äh, peaksid keskenduma tõhususele, aga ma kardan, et kui me siin keskkonnaarengut aitame, väikseid talusid aitame, siis hakkavad põllumehed tootmiselt eemalduma selleks, et ühtsest põllumajanduspoliitikat kasu saada. Eh, mulle tekitab muret eh, pikas perspektiivis toidu turvalisus ning eh, olukord maailmas meie ja siis satub ohtu meie põllumajanduslik konkurentsivõime. siin räägitakse Euroopa tootmispotentsiaalist, austades Euroopa kohustusi rahvusvahelises kaubanduses tundub, et põllumajanduse roll toidutarneahelas on vähenenud, samas kui jaotusosa on suurenenud kahepoolse kokkulepet Mercosuriga, kaasa arvatud põllumajanduse osas, vähendaksid Euroopa talunike võimalust äh, kaubelda ausate turuhindadega. raport tunnistab, et Euroopa põllumeeste ees on ülemaailmne konkurents, samal ajal peavad nad kinni pidama keskkonna, toidu turvalisuse, kvaliteedi ning heaolu eesmärkidest mõned Lõuna-Ameerika talunikud kasutavad ära metsade hävitamist ning äh, tegelevad masstoodanguga ning äh, on ebaausus konkurentsis Euroopa põllumeestega, sest et nende äh, regulatsioon on väiksem ja nüüd proua Morvai. Euroopa Liit ei ole väga populaarne, eriti väiketalunike hulgas. mitte ainult sellepärast et, et sada protsenti turust tuli ohverdada eh, ülejäänud maailmale. ja e, meie saame ainult väikese osa e, sellest e, toetusest, mida makstakse teistele, see on tohutu suur koormus meie jaoks, aga on ka igasugused raskused nende ees, igasugused takistused, nad ei saa toota nii, nagu nad tahavad. ma tahaksin öelda veel seda, et on Ungaris veel üks väga oluline faktor mis on jäänud sotsialismi ajast. Äh, äh, äh, abitöölised põllumajanduses arvavad, et neid ei ole mitte võetud tööle selleks, et nad talunikke aitavad, vaid et talunikud on seal hoopis nende jaoks Eh, talunikel on väga raske, sellepärast et nendel on eh, väga palju mm, seadusi, mida nad peavad eh, järgima ja tõepoolest nad kogu aeg kurdavad. näiteks mõnikord ei maksta nendele toetusi teise samba alt sellepärast et ütleme näiteks mm, nendel ei ole e, korralikke mm, neid mm, maksekorraldusi näiteks e, kuigi tegelikult nad võtsid vastu külalisi ja pakkusid nendele ainult küpsiseid. igatahes Euroopa Liit peaks e, hoolitsema selle eest, et oleksid korralikud kontrollisüsteemid, sest et raha tuleb Euroopa Liidust ja e, see, igatahes Euroopa Liidu vastutus on väga suur. nüüd e, individuaalkõnelejatena e, härra Nikolescu Rahvaparteist. president, volinik, kõigepealt tahaksin ma tervitada seda, et komisjon on öelnud oma teatises, et ta võitleb edasi ähm, äh, ühtse põllumajanduspoliitika eest. Ähm, kui regulatsioon suureneb, siis see tähendab, et funktsionaalsus väheneb, me oleme vähem konkurentsivõimelised ning ma tahaksin rääkida mõnest olulisest aspektist, mis on meie resolutsioonis ja puudutab põllu, ühtse põllumajanduspoliitika lihtsustamist juba siin räägiti, et minnakse rakendamise osas liiga kaugele ja e, bürokraatiat on vaja vähendada kõikides liikmesriikides ja komisjon on selle peale mõelnud, komisjon on mõelnud selle peale, et oleksid ühtsed reeglid dokumentide jaoks. E, ja e, kui Euroopas nõutakse kolme allkirja ühele paberile, siis e, kohalikud mehed ütlevad, et neid peab olema viis. meil peab olema tõepoolest hädavajalikud dokumendid ja eh, me peame tegelikult paremini teavitama abisaajaid. Nad peavad teadma, eh, mida toovad teatud tegemised kaasa, sest et lihtsustamine on ju väga eh, tihedalt seotud läbipaistvusega ning ma tõepoolest tahaksin praegusel hetkel näha seda, et, et et te räägiksite meile, mida te arvate sellest viimasest kohtulahendist? austatud kolleegid, ka mina toetan mõtet, et komisjon püüab lihtsustamise suunas, aga me näeme, et praegune aeg on üldises plaanis raske me tahaksime, et ÜPP pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat keskenduks olulistele eesmärkidele, toiduainete tootmisele, et põllumajandustootjaid julgustataks pakkuma oma tooteid, et nende halduskoormust vähendatakse, et liigsed bürokraatli-, bürokraatlikud tõkked kõrvaldatakse. peaks olema selge, millised on põllumajandustootjate õigused ja millised on nende kohustused. ülemaailmne konkurents põllumajandustootjate vahel on saanud reaalsuseks. samas me näeme äh, toiduga kindlustatuse osas kriisi, me näeme lõhet põhja ja lõuna vahel. kõige vähem, mida me teha saame, on see, kui me nõustame põllumajandustootjaid regulaarselt, kui me teavitame neid, millised on äh, nõuded, kui me anname välja lihtsad ja arusaadavad eeskirjad, kui me tõstame üksiti esile põllumajandustootjaid ja ma sooviksin, et komisjon no, nagu, toetaks põllumajandustootjaid, tänan aitäh, proua president, härra volinik, minu jaoks kõige olulisem see lause siin resolutsioonis on lõige seitse, mis ütleb, et eeldab, et vastavalt parema regulatsiooni põhimõtetega on kõikidel järgnevatel seadustel kaasas täielik mõjuhinnang, mis puudutab äh, regulatoorseid ning halduskoormusi ning kindlustab, et igasugused tulevased tekstid on äh, proportsionaalsed äh, oma eesmärkidega. küsin, kas meil on mingisugust lootust, et see ka aset leiab? volinik, kas te saate meile öelda, et neid põhimõtteid on kesksel kohal töös, mida tehakse ÜPP-ga aasta, pärast aastat kaks tuhat kolmteist. vaatasin eelmise nädala dokumenti ja mõningad pealkirjad ütlevad meile, et põllumajandus peab tagama meile eh, toidu kindluse ning eh, jälitatavuse ning see peab andma meile kvaliteeti ja väärtust ning mitmekesist toitu, see peab looma kohalikke töökohti ning andma mitmeid majanduslikke, sotsiaalseid, territoriaalseid kasusid, peab tagama, et eh, avaliku poliitika väljund on hea ning et see peab tegelema kliimaküsimustega, siin on sellised küsimused nagu jätkusuutlik maa haldamine, bio mitmekesisuse kasu, kadu Äh, loomade ja äh, taimede tervis, äh, siin peab olema vastavuses ristvastavusreeglitega ning sanitaarreeglitega turu volatiilsus, nõrgim toiduahela osa ning peab kaitsma meid kolmandate riikide toodangu eest, mida toodetakse väga teistel tingimustel ja kõik seda väheneva eelarvega. Te ütlesite, härra volinik, et järgmisel nädalal peate te õigustama ÜPP-d eelarve kontrollikomisjonile, ma arvan, et teil on siin päris palju laskemoona. aitäh, härra Vlasak. härra Vlasak. suur tänu, proua president, volinik, daamid ja härrad liigse bürokraatia kaotamine on põhiline nõue. põllumeestel on vaja nii palju kui võimalik pühendada oma aega oma põhitegevusele, et nad peavad kasvatama midagi. Euroopa Komisjon võttis endale kohustuse lihtsustada ühtse eh, põllumajanduspoliitika reeglid aastal kaks tuhat viis ja eh, halduskoormust on vaja vähendada kahekümne viie protsendi ulatuses aastaks kaks tuhat kaksteist. teatud tulemusi on muidugi saavutatud, aga Eh, me peame ületama lõhed, mis on erinevate liikmesriikide vahel eh, ühtse põllumajanduspoliitika elluviimisel. Eh, ühtlasel põllumajanduspoliitikal on vaja paindlikku raamistikku ja sellega on meil vaja minimeerida riske. sest ainult see võimaldab meil olla tõeliselt mitmekesised lihtsustamisega peab kaasas käima maksimaalne tõhusus. Eh, proua Toobus, eh, suur tänu, mul on väga hea meel, et eh, me saame arutada niisugust väga olulist teemat. viimastel kuudel on Põhja-Iirimaal toimunud mitmeid kohtumisi maapiirkondades ning ma olen ehm, küsinud nende käest, eh, põllumeeste käest, mida on vaja teha, et ehm, eh, saaksid toimuda muutused eh, selles ehm, valdkonnas. Nad ütlevad, et tohutult palju on paberivajandust, see tõstab Eh, see tõstab kulusid, see ei lase nendel tegeda, tegeleda nende põhitegevusega ja see eh, teeb neid murelikuks selles osas, kas nad saavad oma ülesannetega toime. Eh, olen ma kohtunud ka ühe grupiga, kes tegelevad Põhja-Iirimaal põllumajandusega ja nad ütlevad, et auditeerimise bürokraatlikkus on nende Eh, takistuseks. loomulikult on vaja eh, anda aru kasutatud rahade osas, aga eh, bürokraatlus on programmidesse sisse kirjutatud ja see muserdab inimesi. suur tänu ja nüüd proua Savru, üks minut. spre simplificarea politicii agricole comune, dar fermi- Euroopa räägib praegu kogu aeg lihtsustamisest, aga meie põllumehed on ikkagi hädas haldusprobleemidega, administratiivsete probleemidega. Nad, kui nendel on vaja saada toetust ja loomulikult mitte ainult komisjon ei pea tegutsema, vaid ka liikmesriigid, see on absoluutselt hädavajalik. ühenduse ühenduse seadusandlust peab liikmesriikides rakendatama nii, et sellest on kasu. paljud põllumehed kurdavad eh, ja eh, üks, see on üks põhjusi, mikspärast on nii raske inimesi põllumajandusse tänapäeval tuua. Eh, ja sellepärast peaks komisjon julgustama liikmesriike tagamaks seda, et Äh, nad kasutaksid äh, kaasaegset tehnoloogiat paremini informeerimaks põllumehi ja ühtne, äh, ühtne põllumajanduspoliitika peab olema lihtsam. Eh, härra Mulder, Alden. Er aitäh, proua president. juba aastaid on siin parlamendis juttu bürokraatia vähendamisest komisjon on moodustanud oma töörühma, see koosneb komisjoni kõrgetest ametnikest, kelle ülesanne on, on hoolitseda selle eest, et eh, eeskirjad eh, oleksid eh, korralikult koostatud, et kõik oleks õigesti. see töörühm on härra Stoiberi juhtimise all. nüüd aga juba neli aastat on Stoiberi komisjon töötanud ja kas komisjon saab nüüd öelda, milline lähenemine on kõige parem? kas on eh, parem eh, komisjoni töörühma töö või on Stoiberi töörühma töö eh, tulemuslikum? millest on liikmesriikidele rohkem kasu? vahel on kasu sellest, kui töötavad mitmed erinevad rühmad ühe ja sama ülesande kallal. me peame kaasama ka erasektori. me ei tohi suurendada koormust yes palju tänu, härra Šumanski, üheks minutiks. proua president, e, volinik mais võttis parlament vastu resolutsiooni ühtse põllumajanduspoliitika lihtsustamise koha pealt. kas komisjon saaks selgitada, milliseid samme on seni võetud selleks, et e, vähendada äh, administratiivkoormust põllumeestele Euroopa Liidus, kas komisjon saaks meid informeerida sellest, kuidas ta kavatseb äh, järgida parlamendi suuniseid, mis puudutavad ühtse põllumajanduspoliitika lihtsustamist eh, enne reformi. põllumehed tahavad, et poliitikat lihtsustatakse, sest et nii Poolas kui Euroopa Liidus on palju lisanõudeid. parlamendis oleme korduvalt sellest sõna rääkinud äh, hiljuti just äh, härra Ashfordi raporti osas, mis puudutab äh, ühtse põllumajanduspoliitika lihtsustamist, on viimane aeg seda rakendada, bürokraatia ei saa meid hävitada, kui Euroopa Liit tahab areneda, siis me ei saa ehitada üles mingeid takistusi, eriti bürokraatlikke takistusi. aitäh, proua Tikau, palun! aitäh, proua president, austatud volinik! alimentație și agricultură publica săptămâna trecută un raport care arăta că omenirea se află. eelmisel aastal avaldas fao raporti mis näitas, et äh, inimkond on väga lähedal ülemaailmsele maa-, toidukriisile ning seetõttu on ta nõudnud, et äh, põllumehed ja tootjad suurendaksid oma toodakut, äh, eriti maisi osas. aastaks kaks tuhat kaksteist peab meil olema piisavalt toiduaineid reservis, me peame suutma rahuldada maailma nõudmisi ning äh, seetõttu peab Euroopa Liidu põllumajandus säilitama ning parandama oma tootlikkust. me peame toetama väikseid ning keskmise suurusega majapidamisi ning äh, see ei puuduta mitte ainult otsemakseid, vaid ka toetusi. peame äh, avama turud sellistele toodetele, mida sellised väiksed farmid toodavad, siin tuleb, peab eh, kindlasti toimuma lihtsustamine bürokraatia osas. põllumeestel peab olema ligipääs eh, kasulikele, kasulike intressimääradega laenudele. nii et härra volinik, meil on vaja vähendatud käibemaksumäära, aitäh right.. suur tänu. nüüd ma tahaksin teiega kaubelda mul on üheksa sõnasoovijat avatud mikrofoni raames ja me peaksin äh, võtma äh, ainult äh, või võimaldama kõneleda viiel inimesel, aga tegelikult ma tahaksin ikkagi, et kõik üheksa saaksid sõna. kõigepealt härra Kalanovski. suur tänu, proua president. mis puudutab komisjoni teatist ÜPP lihtsustamise osas, siis reformi osas, siis eh, lihtsustamine on ainult üks asi. ja eh, seda on käsitlenud resolutsioonis ka Euroopa Parlament. bürokraatia, eh, kui see kaoks, avaks meile juurdepääsu rahadele ja võimaldaks tegutseda tõhusamalt. see võimaldaks ka Eh, suurendada selle sektori konkurentsivõimet ja toob meie lauale toidu. Eh, oluline on, et eh, lihtsustamine toimuks nii Euroopa Liidu kui liikmesriikide tasemel, on vaja tagada, et lihtsustamine ei jääks ainult unelmaks. lihtsustamine peab vähendama kulusid. järgmine kõneleja lugupeetud äh, kolleegid, väga ohtlik on rääkida bürokraatiast, äh, tihtilugu läheb äh, püss lahti ja annab tagasilöögi. mul on väga hea meel sellest, et volinik on siin rääkinud lihtsustamisest ja kergemate tingimuste loomisest väikestele ja keskmistele ettevõtetele Äh, samas äh, kui meil on tegemist äh, keskkonnaküsimustega, siis tekivad siin ka väga suured koormused. me peame oma eeskirjades minema ka kaugemale. me peame lihtsustamise osas pidevalt pidama silmas eesmärki, et loomi on vaja pidada, sellega peavad põllumehed tegelema ja mitte äh, paberimajandusega. Neil äh, ei ole vaja äh, mitte palju diplomeid, vaid vaja on lille, lilletöitseid idaasetel. härra Alves, proua president, austatud kolleegid, üldised põhimõtted, millest uue ÜPP kujundamisel lähtutakse, annavad meile lootust tulevikuks seda just ka VKE-de jaoks. see lootus tuleb aga tõepoolest ellu viia. ÜPP on väga vajalik. meil on aga vaja, et keerulised bürokraatlikud ülesanded lahendatakse lihtsamalt et inimesed saaksid tegeleda oma põhitegevusega ja et bürokraatia ei võtaks ka liiga palju raha me peame hoolitsema selle eest, et väikesed ettevõtted saaksid lihtsustatud süsteemi. ma leian, et komisjon peaks astuma samme selles suunas. palju tänu. aitäh, proua president. tänan volinikku tema äärmiselt jõulise väljenduse eest, kui ta rääkis oma soovist rakendada seda lihtsustamist Äh, ma ei ole kunagi kuulnud, et põllumehed paluksid meil lihtsustada ÜPP-d, tema tahab vähe, vähe, väiksemaid kontrolle ja lihtsamat äriajamist. Äh, me petame ennast siin äh, kojas, kui me kasu-, rohe, muudame rohelisemaks esimese samba ÜPP, siis me kahjuks suurendame ristvastavust, me saadame inimesi taludesse ja me ei suuda saavutada mingit lihtsustamist. mina kirjeldasin seda kui äh, äh green tape'i äh,, rohelist tüüpi bürokraatiat, mis on sama keeruline kui tavaline bürokraatia, me peame sellest ka teadlikud olema ma arvan, et Euroopa Liidus on üldine usaldatavuse kriis. põllupidajad, põllumehed näevad seda, et pankurid äh, saavad karistuseta pääseda, samas kui nendelt nõutate, nõutakse iga väikestki paberit äh, on kindel, et äh, kõik peavad tegema, äh, mis on oluline, nii Euroopa Liit kui pädevad asutused, äh, on, üldiselt kardetakse, teie kardate kontrolli, põllumehed kardavad inspektsioone ja nii edasi, me peame sellise hirmu kliima lõpetama. härra Sikerski, palun ühtse põllumajanduspoliitika kontrolli põhimine element, see kulu, mis on seotud kontrollisüsteemi loomisega, see kõik on koormaks liikmesriikide eelarvetele. olemasoleva kogemuse alusel võime öelda, et need keerukad kriteeriumid selleks, et äh, saada abi äh, äh, sellest on tekkinud probleemid nii põllumeestele kui ka administratsioonile endale põllumajanduspoliitika peab olema selge ja mõistetav põllumeestele ja maksumaksjatele. ilma edasise lihtsustamiseta see võimalikuks ei osutu. iga kord, kui me üritame ühtset põllumajanduspoliitikat äh, reformida, lisame me siia veel ühe kihi bürokraatiat, nii et äh, ma palun, et liikmesriigid ei paneks mingeid lisanõudmisi sellele, mida peab tegema, et tuleviku osas teen ettepaneku, et äh, see taotlus peaks katma kogu makseperioodi äh, seitse aastat, äh, loomulikult võimalusega seda muuta, et sisse viia muudatusi. lugupeetud proua president, austatud kolleegid, meil on tegemist väga keerulise süsteemiga, mis hõlmab tohutult kontrolle, tohutult äh, hindamisi. Äh, see on saanud alguse Brüsselist talunike võimalused põllumajandustootmisega tegeleda sõltuvad aga eh, sellest, millised tingimused neile on loodud. Euroopa toiduainete turu problemaatik, probleemid eh, on muutunud tõsisemaks, seda eriti uutes liikmesriikides. Eh, nende võimalused on piiratud, seetõttu on väga oluline praegu kehtivaid mehhanisme äh, läbi vaadata. me vajame kaasajastatud ja õiglasemat süsteemi, mis kehtiks kõigile ühtviisi seetõttu ma kutsun parlamenti, seetõttu ma luban teile parlamendi toetust. härra Kelly, aitäh, ma olen täielikult nõus selle ettepanekuga lihtsustada ühtset põllumajanduspoliitikat ning olen täielikult nõus ka volinikuga selles osas, et eh, mida varem neid rakendatakse, seda parem. Eh, siin peab eh, pigem olema rohkem usaldust kui rohkem kontrolle, sest et talunikud teavad maad tunduvalt paremini kui need, kes loevad neile jutlusi selle kohta, kuidas nad peavad asju ajama. siin tuleb asju muuta Äh, näiteks selles osas, kui palju kasutatakse väetisi. Äh, talunikud teevad alati seda, mis on parem maale, mis on parem keskkonnale tervikuna. Äh, rõhk peab olema sellele, et põllumehed saaksid kulutada oma aja põllu pidamise peale, mitte aga ankeetide täitmise peale ja kui me niimoodi teeme, siis on asjad tulevikus palju paremini. aitäh, härra Lavia, palun. proua president, volinik, lugupeetud daamid ja härrad kahjuks Euroopa Kontrollikoja raport näitab, et need ressursid, mis on eraldatud ühtsele põllumajanduspoliitikale, ei leia alati õiget ja läbipaistvat rakendust. seepärast peame me vaatama kahte erinevat stsenaariumi. esiteks on meil vaja kontrollida eh, ja vaadata, et maksumaksjate raha Euroopas paremini kasutatakse, et seda tehtakse õigesti, aga teisest küljest jälle eh, on vaja teha põllumeeste elu lihtsamaks. Nad eh, tahavad eh, tõepoolest ja täiesti õigustatult kulutada aega sellele, et nad künnavad ja kasvatavad loomi. komisjon mm, ütles, et nad on arvestanud kõiki meie ettepanekuid, suur tänu sellest meie arvame, et kõik need algatused, mis tulevad eh, piirkondadest eh, tõepoolest eh, on vajalikud, sest et väga sageli Euroopa lisab bürokraatiat, mitte ei vähenda seda ja sellepärast arvan ma, tuleb kasutada parimate regioonide parimat praktikat ja edastada seda teistele. ning lõpetuseks härra Stojanov suur tänu, eh, proua president, eh, daamid ja härrad, ükstaskõik mida te ei ole ka siiani ära teinud, ei ole sellest eh, piisavalt ei ole olnud sellest küllalt. mina tahaksin tuua praegu meie jutu sisse sotsiaalse elemendi. E, inimesed toodavad, nad töötavad välja projekti, nad võtavad laenu, nad panevad panti oma maa ja siis need inimesed on lõksus mina olen juba kuus kuud pidanud Bulgaaria põllumajanduse nimel puunja sõda, sest et sada projekti on tagasi lükatud ja mm, Bulgaaria keda siin hoitakse pideva jälgimise all, eelistab projekte tagasi lükata. mina olen kindel, et need inimesed on ai-, ausad ja e, neid kontrollitakse e, niimoodi, et, e, et need, nad jäävad lõppude lõpuks nälga. nüüd on sõna volinikul äh, d'un côté je suis très content de voir qu'à cette heure tardive ühest küljest olen ma eh, väga õnnelik selle üle, et eh, ühtse põllumajanduspoliitika üle tahavad nii palju inimesi sõna võtta. Eh, tundub, et me kõik teame, mida me tahame. ning tegelikult see peegeldub ka meie seadusandlikes tekstides Ehm, Euroopa eh, Komisjon, komisjon tuleb välja algatustega, mis kiidetakse heaks nõukogus ja parlamendis. me peame töötama käsikäes seadusandliku paketi osas. me peame tõepoolest eh, lihtsustama olukordi ning me peame võitlema selle eest, et tingimustega nõustutakse ja siis on pärast seda komisjonil võimalik minna kohtadele ja vaadata, kuidas asjad töötavad, eh, sest nõukogu, sest eh, komisjon vastutab selle eest, et avalikkuse raha õigesti kasutatakse, sellest raporteeritakse nõukogule ja eh, parlamendile. ühtne põllumajanduspoliitika mitte ei pea takistama, vaid aitama põllumehi, nad peavad andma nendele ja me peame andma nendele raha ja kõik peavad tegema seda, mis, mida nad peavad tegema. Euroopa seadusandluses eh, mis eh, siis eh, on reeglistanud ühtse põllumajanduspoliitika ähm, tähendab, eh, see on niisugune poliitika, mida siis kontrollitakse ka kohapeal, ma ei tea, kas ka teiste poliitikate eh, osas niimoodi toimitakse. Need reeglid, mis on välja mm, kujundatud, peegeldavad Euroopa seadusi. Neid tuleb kontrollida, neid kontrollitakse kohapeal aga see, mida peetakse väga keeruliseks, on seadusandlus, mis puudutab keskkonda ja loomade heaolu. Äh, on olemas äh, mõõdikud, on olemas programmid äh, maaelu arendamiseks ning eh, tõepoolest me peame need reeglid eh, koostama niimoodi, et Euroopa seadused eh, oleksid seal väljendatud selgemalt. E, kui me tahame, kui me tahame, et oleksid reeglid, mis arvestavad teatud piirkondade eripära, siis peab seda ka kontrollima, sest muidu meid ei võeta äh, Eh, tõsiselt. loomulikult me peame minema lihtsustamisega nii kaugele kui võimalik, aga me ei tohi kaotada usaldust, sellepärast et eh, me lihtsalt ei halda piisavalt seda raha, mis meile ühtse põllumajanduspoliitika eh, jaoks antakse. nii et me peame tõepoolest andma aru raha kasutamise osas. nüüd räägime siis eh, läbipaistvusest. Eh, Euroopa Kohus eh, on selle kohta teinud oma otsuse ja mina olen kahe käega läbipaistvuse poolt, nii et, et tõepoolest teatud reegleid tuleb kohandada ja me arvestame sellega. ma Äh, äh, garanteerin teile, et äh, et ma tõesti oma otsustes teen ühtse põllumajanduspoliitika lihtsamaks või vähemalt jätan ta sama keeruliseks, nagu ta praegu on, aga me peame rääkima siin ka liikmesriikidest, sest et me komisjonina nõuame midagi liikmesriikidelt, aga e, ühtset põllumajanduspoliitikat me jagame e, e, liikmesriikidega ning juba abisaaja tasemel sõltub asi sellest, kuidas kas siis riigid või piirkonnad tõlgendavad suuniseid ja reegleid aga eh, jätkem eh, ikkagi eh, ühtne põllumajanduspoliitika kahekümne seitsme liikmesriigi jaoks alles ning siin on ka teie vastutus ning ma loodan, et me saame hästi koos töötada. suur tänu, härra volinik. nüüd on see teema lõpetatud ja me läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. see on suuline küsimus ja puudutab mesindussektori olukorda ning ma annan kõigepealt sõna selle küsimuse koostajale härra Kast-.